El señor presidente. Se reanuda la sesión, señorías. Koosolek jätkub, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt sooviksin teile teada anda, et äh, eilse koosoleku protokoll on välja jagatud, kui märkusi ei ole, siis on see vastu võetud. edasi, Carlos Coelho raport passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardid. sõna saab härra Coelho neljaks minutiks, palun. tänan, härra president.